Läheme kohe esimese päevakorrapunkti juurde, see on euroala tippkohtumise ettevalmistamine, nõukogu ja komisjoni avaldused. Me informan que antes de iniciar el debate mulle just öeldi, et enne kui me läheme arutelu juurde, on äh, härra Lehvus soovib teha äh, kodukorda puudutava märkuse Ήρθες Θα ήθελα να τονίσω στους συναδέλφους ότι πέρα από... Tahaksin kolleegidele osutada, et lisaks teistele asjadele, mis siin toimumas on, on üks teema veel praegu lahtine kogu Euroopa Liidus millist Euroopat me tahame nimelt. kas me tahame inimeste Euroopat või monopolide ja kapitali Euroopat? kas me tahame sellist Euroopat, kus on inimesed võimul või Atlandi üles Euroopat ja Saksamaa Euroopat, kas me tahame sellist õiglast Euroopat äh, või sõltumatut ja sõltumatut Euroopat, mis ei sõltu Euroop-, Ameerika Ühendriikidest ja NATO-st, tahaksin öelda, et Kreekas, minu koduriigis, tegemist ei ole kodukorda puudutava märkusega ja ma paluksin teil lõpetada, ütleb äh, president, sest me peame debati juurde minema. nii et läheme edasi esimese päevakorrapunkti juurde, Eurogrupi äh, et-, äh, tippkohtumise ettevalmistamine ja ma paluksin, et Benedetto della Veda, Vedova sõna võtaks nõukogu nimel. aitäh, härra president, härra volinik, ma tahaksin eesistuja nimel teid tänada selle kutse eest, et ma saan rääkida euroala tippkohtumisest, kus äh, hakatakse arutama äh, majandusolukorda vastavalt augustis äh, nõukogu, vastavalt nõukogu otsusele augustis aga ma tahaksin öelda, et praegu on kõik äh, need hindamised veel ennatlikud, mis puudutab parlamendi äh, analüüsi ja arutelu, mida tahavad parlamendiliikmed äh, läbi viia, siis tahaksin ma ütelda, et tegelikult ametlikult ei ole seda tipp, tippkohtumist välja kuulutatud ja seda ei ole päevakorda kusagile pandud oktoobris hakatakse seda põhjalikumalt vaatama, kus siis hakatakse ülemkogu ette valmistama põhjalikumalt. tahaksin ütelda, et tippkohtumine, eurol tippkohtumine toimub presidendi, eurole presidendi ja Euroopa Komisjoni presidendi koostöös, mitte aga Itaalia eesistuja juhtimisel. nõukogu järeldused augustis panid paika selle, et euroala peaks olema selline äh, tippkohtumine, kus vaadatakse üle majanduskasvu äh, suurendamine ning reformid ning inflatsiooniga seotud küsimused. Äh, see hindamine või ülevaatamine peab toimuma tipptasandil, me peame olema kindlad, et meie strateegiad euroala toibumiseks peavad olema Äh, tasakaalustatud, nad peavad olema äh, sihi, sihtmärgistatud selleks, et jõuda heade tulemusteni. me peame võtma vastu reforme igal tasandil äh,, et jõuda tulemusteni, mida väärivad Euroopa Liidu kodanikud. meil peavad olema kombineeritud poliitikad kõikide äh, Euroopa Liidu liikmesriikide tasandil, kus on euro äh, käibel. me peame strukturaalsed reformid läbi viima selleks, selleks, et parandada meie konkurentsivõimet üleilmsel turul. me peame oma riigi rahandust parandama selleks, et nad saaksime toetada majanduskasvu ning me peame eh, finantssektori usalduse taastama selleks, et finantsturud saaksid toetada investeeringuid ja majanduskasvu kõik need meetmed on väga head ja need peaksid käivituma kõikides euroala liikmesriikides Itaalia eesistuja annab endast kõik selleks, et jõuda Euroopa Liidu tasandil meetmeteni. me oleme võtnud vastu euroalas väga palju otsuseid, Euroopa Keskpank on samuti hiljuti välja kuulutanud meetmete paketi selleks, et makromajanduslikele väljakutsetele vastata. oleme võtnud vastu mitmeid äh, algatusi selleks, et äh, võtta arvesse ka saadud kogemust ja kui me tahame olla kindlad, et meie teekaart äh, paneks te,, meie teekaardis paika pandud eesmärgid ka öö, jõuaksid tulemisteni, tuleb teha jõupingutusi. me peame võitlema tööpuuduse lõksu vastu ma olen täiesti kindel, et euroala majanduskasvu meetmed on õiged, kuid ma leian, et me, on võimalus veel äh, olukorda parandada ja rohkem pingutada, lugupeetud parlamendiliikmed, äh, teie aitate meil äh, jälgida seda, mis majanduskasvuga toimub ma olen valmis äh, ära kuulama kõiki teie tähelepanekuid ning kindlasti võtan arvesse teie kogemust ja teie soovitusi, aitäh. aitäh, äh, härra Delavedova, komisjoni nimel härra Katainen, palun honourable president and members of the european parliament ladies and gentlemen thank austatud president äh, ja austatud parlamendisaadikud suur aitäh selle võimaluse eest täna kõnelda teile siin euroopa komisjoni seisukohast euroala tippkohtumise äh, Ähm, ettevalmistamisest, mis leiab aset kahekümne neljandal oktoobril. praegusel hetkel on äh, see kõik veel üsna varases järgus ja sellepärast olen ma väga valmis kuulama ära teie mõtted selle kohta, kuidas me saame teha koostööd selleks, et äh, tagada jätkusuutlik kasv, luua töökohti ning äh, luua heaolu meie kodanikele. praegusel hetkel oleme me silmitsi väga suurte väljakutsetega, mis rõhutavad seda, et me peame tegema kõike, mis võimalik selleks, et tagada tõesti robustset ja jätkusuutlikku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 komisjon leiab, et meil on kolm äh, prioriteeti majanduspoliitika valdkonnas. mitteametlikul ECOFIN-i kohtumise eelmisel nädalal äh, Milanos äh, toimus meil väga viljakas arutelu erinevate võtmetähtsusega küsimuste puhul rahandusministritega. ja edasi liikudes on meil aga vaja komisjoni, liikmesriikide ja teie Euroopa Parlamendi ja teiste partnerite ühist pühendumist meie ühistele eesmärkidele. esimeseks prioriteediks selleks sügisel on investeeringute toetamine. Euroopal on väga palju pakkuda innovatsiooni valdkonnas, oskustööjõu valdkonnas ja ettevõtluse valdkonnas. selleks, et äh, kõige see ähm, ähm, transformeeruks uutesse, uuteks ettevõteteks, on meil vaja investeeringuid nii avalik, rikkust kui erasektorist ja seda nii riiklikul kui Euroopa tasandil. me teeme tööd kõige hõlmava plaani kallal, mis tegeleb mündi mõlema poolega. me peame tegutsema ühiselt. riiklikul tasandil öö, äh, peaksid sellised riigid, kellel on väga suur jooksevkonto ülejääk, investeerima rohkem, lisaks sellele peaksid kõik riigid äh, prioritiseerima investeeringud äh, teadusuuringute ja arendustegevuse valdkonnas äh, ja võtmetähtsusega taristute valdkonnas. Euroopa tasandil tuleb Euroopa ressursse, nagu näiteks Euroopa eelarvet ja Euroopa Investeerimispanka kasutada mm, selleks, et toetada erasektori investeeringuid. meil on vajali, meil on vaja stabiilset pangandussektorit selleks, et reaalmajandusele anda juurdepääsetavaid laene. teiseks prioriteediks on reformide ähm, ka edasiliikumine, mis aitavad kasvupotentsiaali vallandada meil on vaja äh, seda kõike sellepärast vastaval, kui me seda ei tee, siis meil ei ole majanduskasvu ja töökohtade loomist võimalik saavutada. me peame tegelema nii nõudluse kui pakkumise poolega, mõlemat valdkondadega on vaja tegeleda. me peame tagama ka meie heaoluühiskondade jätkusuutlikkuse ja me peame samal ajal kaitsma haavatavaid rühmasid. mitte ükski riik ei ole immuunne äh, reformi vajadusele. Ähm, on mõned riigid, kus äh, vajadused on suuremad ja, ja, ja kiireloomulisemad, me peame kasutama ära raamistikke selleks, et võtta vastu ähm, struktuurireforme meie fiskaalreegleid ei äh, takista riikidel reforme läbi viimast, hoopis vastupidi. on väga palju näiteid selliste riikide kohta, kes on võtnud vastu väga olulisi reforme fiskaalkohanduste kontekstis, kuid me saame ära kasutada olemasolevat majandusjuhtimise raamistikku selleks, et äh, toetada riike tõhusamalt nende reformiprotsessis. kolmandaks on meil vaja jätkuvalt äh, tagada jätkusuutlikke fiskaalpoliitikaid selleks, et tagada äh, et inimeste usaldus tuleviku vastu intressimäärad ei saa rekordmadalale igaveseks jääda, kui äh, intressimäärad tõusma hakkavad, siis äh, võlakoorem muutub kulukamaks ja see õõnestab omakorda usaldusväärsust, äh, mida me oleme väga suure tööga püüdnud taastada. haavatavamad riigid saavad kahjuks kõige rohkem kahjustada mis tahes võimalikest uutest turu ebastabiilsustest ja seetõttu me peame langetama tarku otsuseid. fiskaalkonsolideerimise Mm, ka tuleb tegeleda ja nüüd on oluline parandada äh, kulutuste kvaliteeti. Äh, kui raha on vähe, siis äh, on väga raske muudatusi läbi viia, kuid alati on võimalik kulutusi teha ja tuleb otsustada, kuidas neid teha mõistlikult me peame mõtlema, kuidas oleks võimalik tagada konsolideerimine selliselt, et äh, see toetaks majanduskasvu ja töökohtade loomist. me peame olema rohkem kodanikele suunatud oma avalikus halduses ja siis me saame keskenduda nendele, kes vajavad sotsiaalset tuge ja me saame seeläbi ka luua uusi töökohti ja parandada investeerimiskliimat. Äh, nagu eelmisel nädalal öeldud, siis äh, on vaja rohkem teha selleks, et tööjõu maksukoormat vähendada. samal ajal me peame endilt küsima,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 mis hoiab investeeringud tagasi Euroopas, me peame tagama selle, et äh, ettevõtluskliima ja siseturg äh, on äh, soodne investeeringute tegemiseks ja ettevõtete jaoks, selleks, et oleks võimalik uusi turge luua ja töökohti luua. see on kõik seotud minu mõttega reformide kohta, Euroopas on piisavalt kasvupotentsiaali, mis praegu on kammitsetud Euroopas jäikusega ja mm, erapooletute huvidega erapoolikute huvidega. Ehm, mõnedes liikides, riikides on maksusüsteem väga keeruline ja seetõttu on seal riikides eh, halli majanduse osakaal või varimajanduse osakaal väga suur eh, ja eh, sellisest olukorrast välja tulemine nõuab muudatusi ja muudatusi, mis nõuab omakorda mugavustsoonist väljatulekut ja ebastandardset mõtlemist. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud parlament, Euroopa on endiselt äh, suurte väljakutsete ees ja ma olen veendunud, et me suudame leida ähm, üheskoos koos äh, tööd tehes äh, uusi võimalusi majanduskasvu vallapääsmiseks. meil on vaja tagada jätkusuutlik majanduskasv ja lõppude lõpuks me kõik ju jagame äh, ühte ja sama eesmärki, ärgem seda eesmärki silmist kaotame, aitäh tähelepanu eest! suur aitäh, härra Kadanen teile! ja nüüd liigume edasi äh, fraktsioonide nimel kõnelejate juurde ja kõigepealt äh, saab sõna Rahvapartei esindaja härra Palts. Teil on kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president, eelmisel tippkohtumisel Eurogrupp äh, väga selgelt rääkis stabiilsuse majanduskasvu paktist kinnipidamisest ja meie Rahvaparteina mm, kiidame seda. mõnede Äh, liikmesriikide puhul nõutakse nüüd paindlikkust ja ma arvan, et see on ka võimalik, äh, kuid see kõik on piiratud olemasolevate reeglitega, see tähendab seda, et paindlikkus äh, peab olema tagatud ja kui paindlikkus on lepingutesse sisse viidud, siis see on alati tingimustega seotud, näiteks kui me räägime tõuke, struktuurireformidest, ja see äh, kehtib äh, nii suurte kui väikeste liikmesriikide kohta, äh, sest liikmesriigid ei saa silmi kinni pigistada Äh, vajalike reformide teel, riigispetsiifilised äh, soovitused on väga heaks analüüsiks, mida teha tuleb ja need soovitused tuleb ellu rakendada, sest et reformid on aluseks sellele, et äh, investeeringud oleks tehtud viljakas kliimas ja et majanduskasv sellest kõigest tõusetuks. ja kui me räägime kuuesest õigusloomelisest paktist ja kahesest õigusloomelisest paketist, siis need on heaks aluseks selleks, et et äh, tuua kasu kodanikele. Äh, majanduskasv laenu abil ei ole pikaajaliselt äh, edukas, see on tõestust saanud korduvalt ja korduvalt ja sellepärast ei tohi majanduse, vabandust, minevikuvigu korrata, Euroopa Rahvapartei ei taha äh, laenusid kasutada, äh, meil on vaja pigem meetmete paketti, äh, mis keskenduks mõistlikule rahade kasutuse, kasutamisele, mis keskenduks investeeringutele, meie ettevõtluse konkurentsivõime parandamisele, mis parandaks meie ettevõtete olukorda ja mis annaks meie kodanikele majanduslikult hea tuleviku. Euroopa Parlamendina me oleme meie Euroopa algatuste ähm, kaasseadusloojad ja meie peame äh, Äh, mõistma, et Euroopal on ülesanne täita, tagamaks Euroopa stabiilsus äh, ja tagamaks majanduskasv ja jätkusuutlikkus, aitäh! aitäh! Teil on äh, sinise kaardi küsimus, kas olete valmis vastama, palun? jaa, das waren jaa. tegemist oli kaunite sõnadega ja see kõik kõlab väga kaunilt, te ütlete, et eh, siin on vaja paindlikkust, eh, mm, te ei taha laenusid kasutada, eh, tahate reformi ja nii edasi, mina tahaksin teada, millisel planeedil teie elate. me ju näeme, et need meetmed, mis on sisse viidud või mida ei ole sisse viidud, on täiesti läbi kukkunud võlariikides ja mina tahaksin teada, et kus te nüüd näete nende meetmete edu, mil-, kui kaua me seda mängu kõik kaasa kaasa peame teie arvates mängima? ja kui te äh, proua äh, hoolikalt oleksite äh, kuulanud, mida ma rääkisin, siis te oleksite minust ka õigesti aru saanud, siin on meil see põhiline probleem. ma ütlesin selgelt välja selle, et jaa, rahu, rahu. me tahame ju teineteisega siin äh, diskuteerida. ma nimelt ütlesin selgelt välja selle, et äh, paindlikkus on võimalik, aga ainult äh, selle raamistikus, mis on ette antud, ehk siis selle kontekstis ei ole mul probleeme sellega, et me seda kõike siin rakendame, aga mm, olemasolevad reeglid peavad kehtima jääma. ja meie näeme igapäevaselt äh, vaeva, teeme tööd ja mul on, oleks hea meel, kui teised äh, parteid ja fraktsioonid selles samas suunas liiguksid igapäevaselt Äh, siis me saaksime keskenduda sellele, kuidas me saaksime majanduskasvu saavutada Euroopas ja töökohti luua Euroopas, siin võib öelda jah, et tulemusi ei ole, jah, loomulikult äh, probleeme on palju Euroopas, aga me peame ka mõistma, et äh, mõningates valdkondades, näiteks nendes valdkondades, kus viimastel aastatel on olukord väga raske olnud, oleme me täna juba näinud väikese edusammukesi, mis annab meile lootust tulevikuks, aitäh! Rogaria, por favor, que se ajusten a los tiempos, porque eh, tiempo... aitäh, palun pidage kinni kõneajast, sest eh, mida enam aega te ära kasutate, seda vähem jääb aega teistele, kes soovivad debatis osaleda. nii et palun pidage kõneajast kinni, muidu pean ma teie mikrofoni sulgema ja seda ma kindlasti ei tahaks teha. nüüd eh, sotsiaaldemokraatide nimel härra Rodriguez, palun Uh, uh, proua Rodriguez tõlk vabandab. härra Katainen, ma leian ja meie fraktsioon leiab, et Euroopa võib saada kontinendiks, millel on äh, tulevik, mis on suunatud heaolule, uue majanduskasvuga uute konkurentsivõimeliste varadega ja uute töökohtadega, mis on suunatud sotsiaalsele sidususele. ma arvan, et me võime selliseks äh, kontinendiks äh, areneda, kuid praegune olukord näitab küll ülimat keskpärasust, väga madalat majanduskasvu ning isegi stagnatsiooni. isegi praegu räägitakse deflatsiooniriskist. me oleme kaotamas palju häid töökohti meie tööpuudus on liialt kõrge ning vaesuse määrad samuti liialt kõrged. nii et meil on tegemist siin suure probleemiga ja me ei peaks eh, pead liiva alla peitma. meid valiti siia, et me kutsuksime esile tõelise, tõelised muutused Euroopas. meid valiti selleks, et meie põhiliseks prioriteediks oleks majanduskasvu taastamine ning töökohtade loomine ja me tahame tõelisi lahendusi. siiani on äh, komisjoni poolt välja pakutud lahendused olnud mittetoimivad, see on väga selge. Te olete seadnud põhirõhu sotsiaalsetele äh, reformidele, eriti just tööturu reformile. meiegi leiame, et reforme on vaja, kuid mitte ainult tööturul ka haridussüsteemis, innovatsioonisüsteemis on äh, palju muutusi nendeski sektorites, mis on vajalikud. kuid äh, veelgi enam, meil on äh, vaja rahanduspoliitikat, mis toetaks majanduskasva, meil on vaja koordineeritud majanduspoliitikat, mis põhineks nõudlusele ja meil on vaja Äh, kõige enam investeeringuid, tulevikku vaatavaid äh, äh, investeeringuid, see vajab, see eeldab aktiivset Euroopa Investeerimispanka, kuid ka aktiivset rahandus ning ma-, raha- ning majandusliitu. kõneleja katkestatakse. aitäh, proua Rodriguez. kas te soovite vastata sinise kaardi küsimusele, mis teil on esi-? mida teile soovitakse esitada? härra president, härra komissar äh, lugupeetud volinik Kadanen, lugupeetud president, ma pean ütlema, et äh, ma olin täiesti šokeeritud, kui ma kuulsin äh, teie ettekannet siin, kuidas te veidi väriseva häälega lugesite paberilt maha mingisuguseid üldseisukohti, üldseisukohti, mis olid täiesti tühjad. Te ei äh, keskendu sellele, kui vastuoluline see, mida te olete siin rääkinud, te tahate äh, suuri investeeringuid, aga fiskaalkonsolideerimist samal ajal. Äh, te tahate võlgu vähendada ja samalaegselt makse vähendada, te tahate nii nõudluspoliitikat ajada kui pakkumuspoliitikaga tegeleda te tahate ühel ajal üht, kõike saada, see ei ole midagi muud kui abiduse väljendus, mille te meile olete edastanud siin. ja mina tahaksin lühidalt äh, rääkida äh, avaliku sektori järjest suuremast äh, surve all olekust, kui me räägime suurtest investeerimisprojektidest äh, ja sellest, et me tahame investeeringute nõrkusega või selle vastu võidelda euro Äh, viidi sisse ja lõunapoolsetel riikidel oli olukord selline, et äh, riigid tundsid, et äh, nad pidid investeerima selliselt, et see tegelikult ei olnud kasulik ähm, ja tol ajal olid siis intressid üsna madalad, aga nüüd on intressid veelgi madalamad ja nüüd, kui E, erainvestorid ei taha investeerida siis sellepärast, et sellest ei ole võimalik kasu saada ja kui erasektori esindajad ei mm, investeeri sellepärast, et nad ei saa, siis tuleb otsida selle põhjuseid. Äh, tuleb öelda, et äh, kõrgemal tasandil tuleb otsustada neid asju ähm, ja eurotsoon ei suuda kriisist äh, välja tulla seni, kuni seni, kuni euro alles on, suur aitäh! Eh, kõigepealt äh, tahaksin välja tuua selle teile, härra, et te tahtsite sinise kaardi küsimust proua Rodriguez'ele esitada, kuid selle asemel te lihtsalt pidasite oma kõne, selle asemel, et küsimust esitada. Läheme siis äh, nüüd, äh, tuleme nüüd siis tagasi selle küsimuse juurde. kui te soovite, proua Rodriguez, kas te olete valmis vastama? Thank you. I wanted to compliment you on the, the very fine words uus küsimus. ma tahtsin teile teha komplimendi nende kõrgete sõnade äh, tõttu, kuid äh, kuidas oleks parim, kuid kas te teate, milline viis oleks parem äh, selle sa-, kõige saavutamiseks, see on lihtsalt vaba ettevõtluse vaimu toetamine, maksukoorma lõdvendamine, et inimesed ise saaksid vabaduses nendele eesmärkidele jõuda, sest eesmärke me teiega jagame Well, uh, support... ja me toetame ettevõtlust äh, kui üht kõige tähtsamat äh, vahendit, millega on võimalik äh, majanduskasvu saavutada, siis siiski osades, osades küsimustes me sellega teiega ei saa nõu-, nõustuda, näiteks turu reguleerimine on meie arust keskse tähtsusega töökohtade loomine ja majanduskasvu saavutamine ei tähenda seda, et me eurost lahti saame või vabastame end, me peame majandus- ja rahaliidu lõpule viima selleks, et kõigis riikides eh, taastuks majanduskasv. meil on eh, tõelist pangaliitu, korralikku koordineeritust ja ka sotsiaalset mõõdet euroalale. meil on äh, vaja ka äh, kergesti hinnatavat äh, eelarvedistsipliini. meie seisukohad seega on päris erinevad. millised on need tingimused, mis loovad, rajavad tee tõelisele majanduskasvule? suur tänu, härra Ješek, palun Uh, aitäh, härra asepresident, ma ei hakka sinise kaardi küsimust esitama. ma tahaksin äh, siin mõned kesksed elemendid äh, äh, majanduskasvu puhul välja tuua, nagu te teate, OSCE esmaspäeval äh, vähendas euroala majanduskasvu prognoose vähem kui ühele protsendile, null koma kaheksale protsendile, ühelt vähendati seda. Kreeka ning äh, Portugalis kasutusele võetud meetmed ning äh, nende mõju nende riikide rahvastele on kahetsusväärsed kuid äh, kui me vaatame olukorda äh, näiteks Prantsusmaal, Itaalias, nad soovivad äh, suuremat paindlikkust eelarvereeglitesse, nende majandused on raskustes. tahaksin küsida, kas eelarvereegleid peab siis väiksemates riikides rangelt jälgi, järgima, kuid suured riigid saavad seda teha paindlikumalt nemad võivad nendele riigli, reeglitele lihtsalt äh, vilistada. kas see reeglite järgimine sõltub sellest, millisest riigist on äh, juttu? ja euroala usaldusväärsuse seisukohast on oluline ka see, et ühed selged reeglid siiski kehtiksid kõigile euroala liikmetele. selge on ka see, et euroala otsused äh, mõjutavad ka euroalast väljapoole jäävaid riike. kas, äh, kuidas me äh, saame tagada selle, et euroala ei toimiks isoleeritud plokina, et euroalal äh, jälgid, mõeldaks ka selle peale, millised on tagajärjed mitte euroalas olevatele riikidele? aitäh nüüd annaksin sõna proua Mattiasele. E um- kõik eh, peab eh, muutuma selleks, et eh, olukord jääks samaks, seda me, selle me võime ka enda motoks võtta me viime läbi niinimetatud struktuurireforme, kuid lahendus on või tagajärg on alati sama, lüüasaamine, katastroof me näeme, kui vähe on investeeringuid, kui vähe luuakse uusi töökohti, majanduskasvu pole, meil on vaja tõelisi alternatiive. ja tegelikult need ettepanekud, mida välja pakutakse, tähendab lihtsalt enam sedasama, mida siiani on tehtud. enam kärpemeetmeid ja mingit majanduskasvu sellega ei, ei äh, kaasne ja see kõik on rumalus kuidas me sellisel viisil saaksimegi majanduskasvu äh, saavutada ning töökohti luua, siin ei saagi mingeid tulemusi olla. me küll räägime poliitikate muutmisest, kuid äh, tulemus on alati seesama, lihtsalt katastroof. me näeme, et tulemused on üha hullemad ja hullemad mõned äh, fanaatikud Euroopas leiavad, et ei peaks üldse mingisuguseid äh, turureegleid olema ka tööturul ja nii arvatakse õiged tulemused äh, saavutatavad. me oleme juba kõik äh, kodanike kannatuse ära kasutanud ja minu arust ei ole siin sellisel viisil võimalik mingeid lahendusi saavutada. Lambert, en nombre del grupo de los verdes. härra Lambert roheliste nimel, palun. härra aseesipresident, äh, see, äh, mis äh, mind endiselt vapustab, on see, et komisjoni ning eesistuja sõnavõtte kuulates tundub, et ei saada aru, kuivõrd pakilise teemaga on tegemist, ei räägita isegi, et kas üldse tuleb, räägitakse sellest, et ei tea isegi, kas tuleb kokku kutsuda see tippkohtumine ja millal õieti, ei teata härra Kadanen, seda kõnet olen ma kuulnud juba kolm-neli aastat, viimased kolm-neli aastat teie käest räägime siin struktuurireformidest, räägime avaliku sektori kulutiste kar-, kärpimisest ning tööjõukulude kärpim-, madalamaks muutmisest meie oleme struktuuri, äh, struktuurireformide pooldajad, kui mitte samade reformide pooldajad, kui teie neid soovite esile kutsuda, me peame investeerima selleks, et muuta Euroopa kõige energiakindlamaks ning ressursirikkamaks kontinendiks. kuidas meil on võimalik neid investeeringuid kaasata? esiteks meil on vaja äh, kõigepealt äh, vaadata, millised on need piiravad äh, reeglid näiteks kliima osas, ressursside kasutamise osas, need on need et-, eesmärgid, mille me peaksime, peaksime endale võtma kasutusele. teiseks, äh, me peame rääkima maksusüsteemide reformimisest, teie ütlete, see on liikmesriikide asi, kuid minu arust mitte praegused maksusüsteemid on Euroopas ebaõiglased ning äh, keskkonnavaenulikud. me peame täielikult ümber korraldama maksusüsteemi, ma tean, et see vajab ühehäälsust, kuid niimoodi me jätkata lihtsalt ei saa, me peame seda kõike muutma. lõpetuseks nii kaua, kuni jääb äh, ettevõtlusele avatuks äh, kasiinosektor, äh, me näeme, et kõik keskpangad saavad üle ujutada likviidsusega turud, viima-, Ühendkuningriigi keskpank on seda teinud juba mitu aega, mitu aastat olgu siis äh, tegemist ühtede või teiste äh, varadega, selline lik-, likviidsus ei äh, jõua majandusse tagasi. sellised spekulatsioonid ei too endaga kaasa mingeid positiivseid tulemusi, see ei ole investeeringud reaalmajandusse minna, riskeeritakse, võetakse riske, mida peavad lõpuks kinni maksma maksumaksjad. aitäh! aitäh, härra Lamberts, teile on sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu Dešolskilt, selle küsimuse? Dobrý den, pane předsedo, děkuji za možnost vyjádření se, děkuji za velmi plamený. Aitäh, ma tänan võimaluse eest äh, sõna võtta ja tänan ka selle väga kirgliku sõnavõtu eest härra Lambertit äh, ma ise olen ülikooli professor äh, majanduse alal ja tahaksin teada, kuidas äh, investeeringud keskkonda aitaksid äh, kesk-, majandust turgutada? lugupeetud härra, ma ei ole teie tudeng, te olete võib-olla küll mm, ülikoolis tegev, kuid mina olen kakskümmend aastat äritegevusega tegelenud oma elust ettevõtlusega ja nii nagu ütles äh, ka ka härra Katainen, äh, investeeringutel põhindav, põhinev majandus on tulusam kui lihtsalt tarbimisel äh, põhinev majandus. me loome keskkonnainvesteeringutega lisaväärtuse ning suurendame ka konkurentsivõimet, me oleme teist, niimoodi jõuame me teistest maailmajagudest ette me soovime, et Euroopa müüks oma lahendusi väljapoole selle asemel, et äh, osta sisse äh, lahendusi Hiinalt, Brasiilialt kui äh, te tahate majanduse üles ehitada spekulatsioonidele ning tarbimisele, siis ei lõppe see õudusune nagu Euroopa majanduses kunagi. härra Schaffhauser härra Lambers, kas te võtate temalt ka vastu sinise kaardi küsimuse, palun? Monsieur Lambers äh,, j'approuve évidemment. härra Lambers äh,, ma äh, kiidan heaks teie rõhuasetuse niinimetatud rohelisele majandusele, kuid üks küsimus, mille tahaksin teile esitada, on see, et kas on võimalik ilma keskpanga poliitikat äh, muutmata sellele suunale asuda, kas on võimalik ilma kvantitatiivse lõdvendamiseta äh, üldse edasi minna? meil oleks vaja suurt investeeringute äh, programmi, selle pakubki ju välja komisjon ja ainuke küsimus on see, et kuidas seda finantseerida ilma äh, raha juurde Äh, rahamahu suurendamiseta ei ole see ju võimalik. küsimus, mille te esitasite, on tõepoolest põhjendatud, sest teatud mõttes äh, tõepoolest me juba näeme teatud mõttes kvantitatiivset lõdvendamist ka Euroopa Liidus äh, nii nagu on seda tehtud juba mõnda aega ka Ühendkuni-, Kuningriigis, et teatud likviidsuse suurendamine keskpankade poolt, kuid Euroopa Euroopa tegelikult ei kannata praegu kapitali puudujäägi all, vaid kapitali investeerida sellesse, mis, kuhu seda peaks investeerima, me näeme, et väga palju spekuleeritakse kinnisvaraga, seda me näeme kinnisvara hindades näiteks Londonis, Pariisis, nii et see likviidsus, seda ei investeerita seal, kus seda saaks tulusalt ja jätkusuutlikult kasutada ja see vahendite kasutamine, äh, see peaks olema meie põhisihu, sisiks, mitte see, et me peame vahendeid pidevalt äh, suurendama, Euroopa on ju ometi äh, rikas kontinent ja me peame oma vahendeid kasutama mõistlikult. aitäh, härra Valli, palun, EFTD nimel, palun. aitäh mis, see kõik, mis ütles härra volinik, nimelt et meil on vaja konsolideerida oma pangandussüsteemi, Ehm, ma tahaksin seda väidet natukene kritiseerida, sellepärast et äh, praegu me on, anname pankadele väga palju likviidsust juurde, näiteks Keskpanga kaudu on äh, seda tehtud, need on miljardite äh, suuruses, aga reaalmajandusel ei ole sellel olnud mitte mingisugust mõju. EKP on võtnud vastu otsuseid, kahju, et härra Draagit siin ei ole, just nende finantstehingute osas on tehtud mitmeid otsuseid, aga nende tehingute puhul ei ole mitte mingisugust konkreetset äh, seotust või piiratust, sest kui me loeme kõiki neid äh, dokumente, mis äh, seda teemat käsitlevad, siis me näeme, et reaalmajandusele mingit mõju ei saa siin olema. härra Lamberts ütles, et me peame reg-, reglementeerima finantsturgu palju rangemalt, sellepärast et me anname pankadele küll likviidsust, aga me ei anna neile mingeid kohustusi mõjutada reaalmajandust positiivselt positiivsed, kui me midagi ette ei võta, siis me kriisist välja ka ei tule. aitäh. fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel härra Mono, palun. aitäh, härra asepresident, daamid ja härrad, äh, volinik äh, Te olete kokku kutsumas järjekordset äh, tippkohtumist, äh, seda Prantsusmaa soovil, kuid milleks täpselt? tundub, et kõik äh, need kohtumised ei vii mitte millenigi. pära- äh,, alates eurokriisi tekkimisest äh, olete te lihtsalt toetanud erapankade äh, sektorit me näeme, millised kohutavad kärpemeetmed on kasutusele võetud mitmetes liikmesriikides äh,, troika on äh, ei ole siiani saavutanud äh, mitte midagi, äh, näiteks Küprose näitel võime öelda, et selline asjade korraldamine ei ole kindlasti õigustatud, me näeme, ei lööda töökohti, majanduskasvu pole, konkurentsivõimet ei ole, välja arvatud võib-olla Saksamaal, ostujõud ei ole kasvanud kuid selle asemel on riigivõlg pide-, riigivõlg pidevalt kasvanud ning eelarve puudujäägid. me näeme, et meil ei ole võimalik olnud ka konkurentsivõimet suurendada suurtest sõnadest hoolimata. Juncker äh, määras majandusvolinikuks härra Moscovici Äh, kes äh, on ühe enim reegleid rikkunud äh, liigi, riigi endine majandusminister. Prantsusmaal on euro kasutusele võtnud, seotud selgelt kaubandus jooksevkonto negatiivseks muutumisega. me meie riigivõlg on äh, üha suurenemas, kahe tuhande kolmandast aastast peale on riigivõlg kahekordistanud, kordistunud. me näeme, et europrojekt äh, on läbi kukkumas äh, ja skp arvutamisse võetakse sisse ka varimajanduse, prostitutsiooni ning uimastikaubanduse tulud. euro ei ole taastumas, vaid vastupidi, kõneleja katkestatakse. Teil on sinise kaardi küsimus härra Preseelt. palun um,. härra Monu, härra Monu, te ütlesite just Äh, äh, te kõnelesite äh, ultraliberaalsest Euroopast. mina tahaksin teada, millises Euroopas teie elate, mina näen ultrasotsialistlikku Euroopat, mina näen, kus Euroopat, kus võlad ühiseks muudetakse, kus äh, Äh, tehakse igasuguseid lollusi. Äh, mina tahaksin teada, mis selles Euroopas on liberaalne. Äh, kui meie Euroopa oleks liberaalne, siis mina oleks meie Euroopa kõige suurem fänn. Euh, härra, ma ütleksin, et Euroopa ei ole mitte liberaalne, vaid ultraliberaalne kui me vaatame seda majandusmudelit, äh, mis meile peale on surutud anglosaksi maailma poolt, siis võib seda tõesti öelda. me pooldame riiklikku protektsionismi ja kui me vaatame praegu Euroopa rahvast, kas nad on õnnelikud siin Euroopas elades sellise vaesuse ning haavatavuse Euroopas, kas nad tõesti on siin õnnelikud? Una segunda tarjeta azul que presenta la señora... veel üks sinise kaardi küsimus härra Rapinilt. kas te võtate selle vastu? jah. härra, ma kuulasin, äh, kuulsin, et te rääkisite Euroopast, mida te ei armasta. Euroopa üle vastutust me jagame kõik, parlament, komisjon ja nõukogu, kuid milline on siis teie lahendus, lihtne on kritiseerida, kuid ma ei ole kuulnud teiepoolset lahendust. Euh, euh, jah, tõepoolest see, mida me soovime, see on rahvusriikide äh, Euroopa Liit, mis loob äh, rikkusi rahvastele, mitte äh, era sektorile ning äh, suurtele hargmaistele korporatsioonidele. me ei soovi neid lahendusi, mis sobivad äh, Ühendri-, äh, Ameerika Ühendriikide suurtele korporatsioonidele, anglosaksi ettevõtetele, me soovime samasuguseid eeliseid ning samasuguseid äh, lahendusi, nagu on teistel äh, rahvusriikidel äh, ja soovime loobuda ühisrahast selleks, et tagada suurem kodanike võrdsus ning suurem heaolu. aitäh, teil on kolmas sinise kaardi küsimus tuletan teile meelde, et me oleme juba ajakavast maha jäänud. seega lähme kohe järgmise kõneleja juurde, härra Heis Rahvaparteist, palun. Eh, aitäh, eh, härra president mul ei ole sellist samasugust negatiivset ja pessimistlikku nägemust euroala tuleviku kohta, minu arust saadab euroala väga suur eh, edu ja praegu peame me tegema kahte asja. euroala majanduse jaoks ja kahekümne kaheksa Euroopa riigi, liikmesriigi jaoks me peame eh, pidama kinni oma eesmärkidest, mis me oleme saa-, pannud paika euroala süsteemi stabiliseerimiseks, see on ülioluline, et me defitsiiti vähendaksime igal pool pool üle kogu Euroopa, Euroopa Liidu. mina tulen liikmesriigist, kus on väga palju äh, vähendatud äh, kulutusi ja oleme samuti suurendanud makse finantskriisi Äh, Iirimaal on äh, euro, euroala kõige suuremad äh, kärped olnud, nii et me saame muuta euroala palju konkurentsivõimelisemaks, meil on võimalik tulevikus makromajanduslikke muudatusi läbi viia, me peame tegema kahte asja, härra president, esiteks ma leian, on ülioluline, et me tööjõukulutusi vähendaksime, maksusid Euroopa Liidus tööjõu pealt, siin on väga suur tööpõld meil ees, sest töö tööpuudus on äh, tohutult suur ja see on täiesti mõttetu. me peame laenama raha ettevõtjatele, see on ülioluline, investeeringud on praegu vähendatud Euroopa Liidus kakskümmend protsenti, vastavalt Mario Draghi äh, sõnadele viimase viie aasta jooksul, me peame ettevõtluse taaskäivitama. viiskümmend protsenti Iirimaa ettevõtetest äh, ei saanud pankadelt laenu oma ettevõtmiseks ja see on kahetsusväärne. ma olen nõus komisjoni ettepaneku osas, et kapitaliturgude ühtsus üle kogu Euroopa Liidu on äärmiselt oluline, see on, on äh, vajalik selleks, et äh, edasi minna, kuuskümmend protsenti Ameerika uutest töökohtadest alates äh, kriisi algusest tuli nendest töökohtadest, mis loodi kahe tuhande kaheksandast aastast alates, meie peame edasi minema suurte reformidega, aitäh! verán ustedes que extenderse en los tiempos es aitäh! Te näete, et kui te lähete oma ajast üle, siis ka järgmised äh, kõnelejad lähevad üle. Udo Pullmann, palun. suur aitäh, kallid kolleegid, äh, kellelgi ei ole kristallkuusi, me, kuuli, me teame seda. Äh, seda on sageli ka öeldud aga see, lugupeetud volinik, et meil ei ole kristallkuuli, ei tähenda seda, et me viimased viis aastat oleme vales suunas liikunud ja ähm, Te äh, kõnelete siin sellest, mida te teha tahate, siseturg, äh, majandusliit äh,, Äh, seda suurem on meie edasiminek, äh, mida äh, rohkem liikmesriigid ühes suunas liik-, liiguvad viis aastat tagasi räägite sellest, kuidas ühiselt eelarvet vähendatakse ja millal te aga hakkate meile rääkima, millal ühiselt investeeringuid hakatakse tegema. ja täna on täiesti õigustatud rääkida investeeringutest ja lõpuks on komisjon aru saanud, et Euroopas on tõesti lünk investeeringute valdkonnas, aga räägige eh, liikmesriikidele sellest, milline peaks nägema välja ühine liikumine selleks, et me saaksime ühiselt investeeringute valdkonnas Euroopa lisaväärtuseni liikuda. see on väga oluline, äh, kuidas äh, teised meist aru saavad, ameeriklased ei saa äh, aru sellest, mida me siin teeme, hiinlased ei saa aru sellest, mida me teeme ja äh, härra Draghi peab äh, loomingulisi lahendusi välja käima, et olukorda päästa ja nii edasi. ülim aeg on äh, tegeleda ühel ajal tehtavate investeeringute küsimusega. tippkohtumisel tuleb sellega tegeleda, on ülim aeg, et me seda teeksime, aitäh. Eh, aitäh, härra Pullmann Teil on sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? härra Hopelt. aitäh, lugupeetud volinik. ma tahaksin esitada küsimuse, mina olen pärit Leedust ja Leedu liitub euroalaga järgmisel aastal. nagu te teate, on äärmiselt oluline vastata Maastrichti kriteeriumitele, aga nende kriteeriumite hulgas ei ole kriteeriumi miinimumpalga kohta. nii et äh, siis inimesed äh, peaksid äh, olema rahul ja sel-, selleks, et nad tunneksid, et valitsus hoolitseb nende eest. aitäh, meil on üks väike probleem tõlkega on väike probleem, ütleb kõneleja. lisaks sellele probleemile, mida meie ei saa lahendada, on meil ka tõlkimisega seotud probleem, ütleb kõneleja. sinise kaardi küsimus. härra Ropee üritas esitada oma küsimust. pradėtas įvesti euras ir nuo sausio pirmosios bus pilnai įvestas ir siis esimesest äh, jaanuarist kahe tuhande viieteistkümnendast aastast liitub Leedu euroalaga. nagu te teate, selleks, et äh, euroalaga äh, liituda, peab liikmesriik vastama Maastrichti kriteeriumitele, aga nende kriteeriumite hulgas ei ole seda tagatist, millega tagada miinimumpalka see ei ole sellist kriteeriumi. nii et äh, riik saaks hoolitseda rohkem oma kodanike eest. minu arvates äh, oleks hea, kui me paneksime paika. kõneleja katkestatakse. president ütleb, te esitate küsimuse volinikule, tähendab, see tähendab, me ei kasuta õigesti sinise kaardi küsimuse esitamise õigust. Te peate esitama härra Pullmanile küsimuse, mitte aga volinikele, siin on see probleem härra Pulman, jaa, härra president, ma olen sellele vaatamata valmis austatud kolleegi küsimusele vastama. Äh, kui te nii palju sinise kaardi küsimusi siin lubate esitada, siis äh, võib ju äh, tekkida küsimus, et kas on õigustatud või mitte, aga see küsimus, mis kõlas, oli igati õigustatud ja kolleeg tahtis teada, kas meil ei oleks parem elada sellises Euroopas, kus meil oleks kindlad kokkulepped, mis ütlevad, et igas riigis oleks mm, sobiv miinimumpalk, miinimumpalk, mis tagab igale tööandjale ja töövõtjale, vabandust, mis tagab igale töövõtjale selle, et ta suudab oma tööst ka ära elada. minu fraktsioon, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon võitleb selle nimel ja me võime kolleegi eh, üleskutse esitada esitada mm, komisjonile ja nõukogule, et seda arutatakse. mina olen vägagi selle arengu poolt. senor Marias. aitäh. kolleeg Marias, palun. aitäh, härra minister, härra volinik. nii palju, kui ma kuulsin, siis siis ei, kumbki teist ei ole tulnud välja õigete järeldustega, ta ei ole rääkinud nendest põhjustest, miks me sellises olukorras oleme, miks meil ei ole majanduskasvu Euroopa Liidus, miks on miljonid inimesed tööta. ehk te saaksite ütelda, kas see mudel, mida Euroopa Komisjon on kasutanud selleks, et kriisist välja tulla, on õige või mitte? mina arvan, et see ei olnud õige, sest see mudel, mida teie kasutasite, säästumeetmed, deflatsioon, osutusid negatiivseteks meetmeteks. meil on Euroopa täis täis töötuid inimesi selle tagajärjel ja teiseks konkurentsivõime mudel, mida te praegu välja pakute, see põhineb äh, sellel, et te äh, surute palgad alla, see on konkurents, mis tähendab seda, et inimestel on Euroopa Liidus madalad palgad. me peame suunda muutma, me peame investeerima majandusse, tehnoloogiatesse ja haridusse. aga neid kõike ei saa teha, sest äh, kui teil on nii karm fiskaalpoliitika, siis äh, on kõik need meetmed praktiliselt keeratud ja te äh, lõunariikidele, äh, Kreekale näiteks, põhjustate sellega väga palju probleeme. meil on poolteist miljonit töötut, tuhanded inimesed on, elavad vaesuses ning tuhanded ettevõtted on pidanud oma uksed sulgema. Te olete Kreeka majand-, Kreeka majanduse täiesti laastanud, nii et te peaksite õppust võtma sellest ja kurssi muutma, sest niikaua, kui see olukord jätkub, ei saa me rääkida tõelisest tulevikust. see on reaalsus ja teie ja Troika peaksite vastutuse endale võtma selle katastroofilise poliitika tõttu, mis te olete läbi viinud Kreekas ja teistes riikides. Una tarjeta azul de la señora Jaconsari. aitäh. Teile on sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu härra proua Jaakonsaarelt? mikrofoni ei ole sees. no ja. no. I, I have micro now. jah, nüüd on mul küll mikrofon sisse lülitatud. ECR on parlamendi suuruselt kolmas fraktsioon ja seetõttu oleks kena, äh, kui teie Äh, äh, selle pädevusega mingisuguse ettepanekuga välja tuleksite, te ähm, kirjeldasite olukorda väga dramaatiliselt praegu, aga te ei tulnud välja mitte mingisuguse ettepanekuga, kuidas edasi liikuda ja mina tahaksin teada, äh, milline on teie peamine ettepanek, milline on teie fraktsiooni peamine ettepanek, kuidas oleks võimalik majanduskasvu luua, aitäh?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 kui me järgime seda poliitikat, mida on siiamaani jälgitud, säästumeetmed, deflatsioon ja kõik sellega kaasnev, ei saa me kriisist välja tulla. see olukord, mis meil praegu on, mis on põhjustanud Euroopas äh, tööpuuduse, äh, ei saa jätkuda. raha, mis äh, tuleb, mida toodakse, ei lähe välja inimestele, see ei jõua inimesteni mitte kuidagi, mis on pankadele antud ning äh, samuti on lõunapoolsetes äh, Euroopa Liidu riik, liikmesriikides väga suur tööpuudus, meil on vaja sellist poliitikat, sellist äh, riikide kooslust, mille abil on kriisist välja tulla. Plantea el señor Guerrero härra Guerrerolt on kodukorda puudutav küsimus. aitäh, härra president sinise kaardi küsimuse kasutamine on iga parlamendisaadiku õigus. Te võite esitada küsimuse eelkõnelejale. seetõttu ma ei esita kahtluse alla seda õigust aga ma tuletan meelde, et äh, seda tuleb äh, ettevaatlikult kasutada, sest kui liiga palju kasutada äh, sinise kaardi küsimuse esitamise õigust, siis läheb kõik tasakaalust välja ning samuti sõnavõtud, parlamendiliikmetel on siis vähem aega sõna võtta. nii et siin on väga mitmed isikud üritanud saada ka eh, vaba mikrofoni voorus oma õigust, seega ma paluksin, et president ei annaks liiga palju sinise kaardi küsimuse, eh, küsi-, küsimise õigust eh, liikmetele. aitäh! me üritame olla ettevaatlikud, me tõesti ei ole võtnud vastu rohkem kui kaks äh, sinise kaardi küsimust äh, ühe kõneleja kohta, nii et me üritame aega kokku hoida ja üritame äh, mitte ära võtta teie aega. aitäh. härra Papadimulis selle sõna peal. daamid ja härrad, minister, volinik, te olete siia tulnud täiesti tühjade kätega lugupeetud eh, Itaalia eesistuja, kus on need muudatused, mis meile juulis eh, lubati härra Rensi poolt, kus on see majanduskasvu poliitika, härra Katainen, kus on see investeeringute programm kolmsada miljardit eurot, mida härra Juncker meile lubas? me ei ole kuulnud eh, ka tippkohtumise lõplikku kuupäeva ja samal ajal härra proua Merkeli äh, majanduspoliitika äh, kritiseeritakse ka tema enda koduriigis. härra Draghi on võtnud nüüd äh, kasutusele tasapisi kvantitatiivse lõdvenemise meetmed. OECD juht on neoliberaal ning on öeldud, et üritatakse stabiilsuspaktiga kaasa käia, seda öeldi juba kaks aastat tagasi, aga meie kuuleme teilt äh, neid samu igavaid väiteid äh, ja käibetõdesid, aga samal ajal on meil kolmkümmend protsenti äh, minu koduriigis noorte tööpuudust ning Euroopa on minemas stagnatsiooni, meie tahame teilt suuri muutusi härra Kiigolt, palun. jaa austatud äh, nõukogu esindaja härra Katainen, ma pean ütlema, et selle arutelu algusest äh, olin ma juba pettunud, sest et äh, suvel me nägime me majandusliku olukorra selget halvenemist ja nüüd me oleme näinud, et euro ei toimi väga hästi, teda ei juhita hästi ja see tähendab seda, et suvel Euroopa Keskpank tegutses jälle, võeti tarvitusele meetmeid selleks, et hoida ära edasine olukorra halvenemine, aga viimased kaks aastat on meil olnud nelja presidendi ettepanekud paremaks Eurotsooni juhtimiseks, paremaks integratsiooniks, demokraatlikuks legiteerimiseks, selleks, et koordineerida erinevaid poliitikaid samamoodi, sellest ma ei ole aga midagi kuulnud, selle asemel on meil eh, edasilükkamise poliitika, meil oli tippkohtumine kohe pärast eh, suve, seal räägiti personaalsest välispoliitikast ja nüüd peaks eh, see suur tippkohtumine leidma aset oktoobris, sisse ja seda kõike olukorras, kus majandusmeetmed on väga hullud ja ehm, te peaksite vastutuse nüüd enda kanda võtma ja ehm, pikaajalised plaanid nüüd ellu rakendama, te peate tagama selle koostöö, mida meil vaja on ja siis saab euroga hästi funktsioneerida, aga sellest te täna ei rääkinud, te kordasite ainult eh, sedasama oma vana juttu, aitäh! suur aitäh, härra Õhvlin järgmiseks suur aitäh, lugupeetud asepresident. euro võib-olla ei ole kokku kukkunud, aga ta on siiski alt vedanud kõiki. mis tahes majanduspoliitika põhiline test seisneb selles, kas see äh, tagab äh, majanduskasvu, töökohtade loomist äh, ja õitsengut, kuid euro on igas selles valdkonnas läbi kukkunud ja Itaalia on väga äh, Äh, edukas äh, oma mm, erinevates valdkondades, autotööstuses ja nii edasi, aga äh, nüüd me kõik teame, et olukord on seal riigis väga hull, me kõik teame, miks see on juhtunud, tootlikkus ei ole seal edenenud, selleks, et sellised riigid suudavad, suudaksid edeneda, on neil vaja omi äh, vääringuid, selleks nad suudaksid Saksamaa varjus edasi areneda äh, Äh, Eurotsoonis ei ole sotsiaalset solidaarsust selleks, et edu saavutada. Äh, raskustes riigid vajavad majanduslikku äh, enesemääramisõigust, aga teie olete nad deflatsiooni teele määranud, aitäh. Teil peaks häbi olema. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Bonanno. aitäh, härra president, mina tahaksin pöörduda volinik Kataineni poole, sest äh, kõik see, mis ta ütleb, võib-olla ta on harjunud äh, rääkima oma öö, äh, oma riigi kodanikega Soomes öö, äh, näiteks ühe isikuga sealt, kes teenib miljoneid eurone, eurosid, mina oma töökohal, kui on turupäevad, siis äh, tulevad minu juurde sajad inimesed, kes küsivad, kus on raha, kus on töökoht, sest praegune Euroopa Liit on täiesti hävitanud kogu Euroopa Liidu ja kõik isikud. kui te tuleksite minu juurde laupäeva hommikul ja te näete, mis seal kohapeal toimub sest äh, teie ei räägi kunagi tavaliste isikutega, tavainimestega, te räägite bürokraatidega ja äh, kõrgete ametnikega, kes ei mõista seda, mis koha peal toimub see on häbiväärne Euroopa jaoks ja te lähete samal teel edasi. kõnelejad katkestatakse. härra Kristus, palun me oleme juba väga palju aega kaotanud, ütleb härra asepresident. Äh, aitäh! mina usun, et reformid on vajalikud, sellepärast et ilma reformideta Äh, saab Euroopa Liit majanduslikult äh, Hiina, USA ja teiste võimsate majanduste käest lüüa. ma usun ka, et äh, meil peab olema teatud majanduslik stabiilsus, fiskaalstabiilsus, sellepärast et vastasel korral me kukume laenumaailma musta auku. Kreekas äh, ei maksa me mitte äh, memorandumi jäikude poliitikate eest, vaid kahe tuhandendast aastast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani tehtud vigade eest maksame me praegu, sest et äh, siis äh, me ei tegelenud konkurentsiküsimusega nagu näiteks sakslased oma Agenda kaks tuhat kümme raames, vaid meie tegelesime lihtsalt raha laiali jagamisega Äh, mina arvan, et me peaksime neid äh, peamisi poliitikaid jälgima ja ma arvan, et äh, see on õige. me peame küsima, kui võimsat eurot me tahame, kui tugevat eurot me tahame, kas me tahame inflatsioonimäära, mis oleks null protsendi juures või kahe protsendi juures, kas me tahame kvantitatiivset lõdvendamist näha või äh, midagi muud. me peame püüdma olukorda lahendada, probleemide jaoks alt-, aut-, auto-, automaatseid lahendusi ei ole ja ma tahaksin nüüd äh, pöörduda euroskeptikute poole, äh, kes äh, ütlevad, et me peaksime Kreeka rahule jätma. Nad ei mõista, et kui me sinna musta auku langeme, siis me tõmbame teised ja ka need kriitikud endaga kaasa. kolleeg Ferreira, palun. lugupeetud president, lugupeetud volinik, on üsna selge tänaseks, et E-, Euroopa peab tegutsema e-, Euroopa on tegutsenud dogmaatiliselt ja see on toonud kaasa majanduslanguse, deflatsioon on sellele järgnenud, asjad on hullemaks muutunud, kuus aastat pärast kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi me ei ole mingit imet näinud, hoopis vastupidi, tööpuuduse määrad on suurenenud, majandus on langenud, vaesus on suurenenud kriis on äh, olnud üleilmne, aga tundub, et äh, USA on sellest nüüd välja tulemas, aga meil kriis on Euroopas äh, endiselt kestev see tähendab seda, et meil on tegemist äh, eriolukorraga, kriisiolukorraga, me peame oma poliitikaid muutma, Euroopa Keskpank on ära kasutanud äh, kõik äh, oma instrumendid, mida ta kasutada sai, kuid likviidsus ei ole ettevõteteni jõudnud, seda olukorras, kus kriisiolukord takistab ettevõtetel kasumit saada, kasumit teenida, meil on vaja uut algust ja ma loodan, et sõnadest saavad teod Äh, erinevalt sellest, mis siiani on toimunud, siiani me oleme lihtsalt äh, mokalaata pidanud. komisjoni uus ülesehitus äh, ei võimalda samas aga tõelistel muutustel aset leida. me peame kuulamistele, eelnevate kuulamiste jooksul saama selgitusi selleks, et me oleksime täiesti kindlad, et nende programm on tõesti teistsugune ja et äh, eurotsoon ei äh, oleks reaalsusest kaugel seisev, reaalsus koputab kõigi meie uksele pidevalt. suur aitäh ja härra Tsanni, palun! aitäh, härra president! Itaalias kritiseeritakse Renzi valitsust, aga neid nimetatakse veidrikeks siin, aga öeldakse eh, Kataineni kohta, et ta on säästumeetmete kaitsja. Eh, tehakse võrdlusi maa, loomariigiga ja mina tahaksin samuti seda teha Euroopa Liidu kodanikud on justkui tallekesed, kes on ohverdatud majandusedu eh, altarile millal te mõistate, et me ei saa kriisist välja tulla sellega, et kolm miljardit antakse pankadele, aga inimeste jaoks ei tehta midagi? millal te märkate, et selleks, et Euroopat kriisist välja tuua, ei saa rääkida ainult fiskaalmeetmetest ja säästmed, säästudest, vaid tuleb rääkida investeeringutest? tehke järgmine tippkohtumine kusagil perifeerses linnas, kus te näete, et inimestel ei ole enam lootust, et nad on meeleheitel, siis te saate nendega rääkida näost näkku, nagu teen seda mina iga päev. minge koju, vaadake peeglisse, küsige endalt, kas te, me teeme kõik ikka õigesti. suur aitäh teile ja järgmisena saab sõna härra Sarjanopoulos. aitäh ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et äh, ma palusin sõna protseduurilises küsimuses, aga äh, seda kõnelemise võimalust ootame endiselt. veidi enne euroala tippkohtumist selle asemel, et meil on, oleks lootus majanduskasvule, äh, räägime me hirmust järjest süveneva kapitalistliku kriisi ees ja need osapooled, kes selle poliitikaga nõustuvad, ei saa eitada fakti, et härra Draghi ütles, et kvantitatiivne lõdvendamine ei tee midagi e, seoses selle raudse distsipliini lõdvendamisega. see tähendab seda, et e, mitte midagi ei tehta võitlemaks e, tööpuuduse vastu, võitlemaks töötajate huvide eest, lihtsalt tegutsetakse selle nimel, et kapitalist kapitli, kapitalistide äh, tulusid suurendada. kõik, mida töötajad on saavutanud seoses haridusega ja sotsiaalvaldkonnaga, äh, kõik need asjad, mida on saavutatud, äh, ei ole piisavad, see valdkond surub, see praegune olukord surub nad järjest rohkem vaesusesse mitte midagi ei ole võimalik äh, selle süsteemi päästmiseks ära teha, see süsteem on läbini mäda ja see toodab ainult äh, tööpuudust äh, ja vaesust, töötajate ainsaks lahenduseks on see süsteem lihtsalt kukutada. <coughs> härra Rangel, suur aitäh, lugupeetud president, ma tahaksin kiita nõukogu esindajat ja ka volinikku on üsna selge, et praegusel hetkel peame me komisjonipoolsed ettepanekut vaatama prioriteetselt, me räägime siin majanduskasvust ja töökohtade loomisest. loomulikult kõik Euroopa riigid eh, tuleb arvesse võtta võtta, eriti kui me räägime Eurotsoonist, eh, me peame toetama majanduskasvu ja töökohtade loomist, see tõesti on prioriteetne valdkond. tegemist on poliitilise ja praktilise reaalsusega. on, eh, see on, kõik on üsna selge nii euroalal kui teistes eh, Euroopa riikides, kuid on veel üks asi, mis on väga olulise tähtsusega me oleme täna ähm, siin täiskogu kuulnud palju demagoogiat, aga see ei ole see, mida meil vaja on, me ei pea asju mustvalgelt nägema. nõukogu no, Äh, peab austama ka äh, Euroopa valijate häält. Äh, te peate seda austama, aga tõsiasi on ka see, et meil on üle Euroopa toimunud struktuursed reformid, meil on vaja rohkem raha selleks, et edendada majanduskasvu ja luua töökohti, meil on vastasel korral tõsiseid probleeme. ja vastasel korral me lihtsalt raiskame oma võimalusi, me peame tõesti tegelema nüüd töökohtade loomise ja majanduskasvu poliitikaga ja me peame neid rahastama ja need poliitikad peavad vastama struktuursete poliitikatega, mille me oleme juba kokku leppinud. aitäh, härra president. mulle tundub, et kriisi mõjul on välja tulnud see, mida võib nimetada Jackson Hole konsensuseks me ei saa unustada ära mineviku õppetunde, me peame koos ehitama üles oma poliitikat, mis peavad olema strukturaalsed, fiskaalsed, aga äh, ka äh, rahandusvaldkonda puudutavad. seetõttu mina hindan väga, et härra volinik ütles, et on vaja nii investeeringuid kui reforme ja et meil on praegu konkurentsivõime Äh, puudus, aga sõnadest äh, ei piisa, on vaja väga kiiresti tegutseda selleks, et olla usaldusväärne, selleks, et anda täpseid vastuseid ja konkreetseid vastuseid tekkinud äh, olukorra analüüsile. meie kontrollime olukorda ja oleme väga karmid selles osas, mis toimuma hakkab. investeeringute osas on meil vaja täpseid andmeid kolmesaja miljardi kohta, mida lubas anda Juncker ja härra volinik ütles, et erasektori investeeringud, aga ka avaliku sektori investeeringud, värske rahavoog on vajalik selleks, et anda võrdsed võimalused kõikidele turgudele, fiskaalpoliitikat ning paindlikkusega seotud küsimused. paindlikkus paindlikkus ei ole mingi erand reeglist, paindlikkus on osa reeglitest e, reeglid e, kirjutavad meile ette paindlikkuse kasutamine selleks, et oleks võimalik protsüklilisi poliitikaid kasutusele võtta seetõttu meil peab olema seos e, euroala fiskaalpoliitikate vahel, kõik peab olema seotud majanduskasvuga, mis nõuab fiskaalpoliitika reforme kõnelejad katkestatakse. suur aitäh, härra Wolf, palun. aitäh, lugupeetud president. kui me nüüd Eurotsooni tippkohtumiseks ette valmistame, ma arvan, et me peaksime sellele kojale meelde tuletama neid statistikaid, millele pilgud suunatakse sel päeval. SK, SKT on null koma üks protsenti ja SKT äh, määrad äh, vähenevad aasta ja aastat Äh, tööpuuduse määrad on väga suured, äh, Horvaatias näiteks seitseteist protsenti, viisteist protsenti Portugalis, Hispaanias on see kakskümmend kolm protsenti ja Kreekas kakskümmend viis protsenti. Äh, see on väga heaks uudiseks nendele inimestele, kas pole, kui nad teavad, et inimesed istuvad kallites autodes, joovad šampanjat ja arutavad selle üle, kuidas nende elu para, paremaks teha kui vaadata töökulude suurenemist, tööpuuduse suurenemist, erainvesteeringute vähenemist, siis lugupeetud daamid ja härrad, selle koja liikmed, ma ütlen teile seda, et kui midagi näib olevat läbikukkumine, siis ta on ka läbikukkumine, aga tippkohtumisel poliitikud lihtsalt äh, äh, nendivad, et oi küll, me oleme edukad, aitäh. härra Karas, palun lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, kõigepealt üks äh, väike eelmärkus minu poolt. Äh, ma olen veidi šokeeritud äh, selle debati halvast ettevalmistusest me ei tea isegi selle tippkohtumise kuupäeva ja me täna siiski arutame sellel teemal väga üldiselt, me peame olema konkreetsemad, me peame projektid paika panema ja ma palun, et et eh, me ei peaks eh, Eurotsooni ainult sellele redutseerima ja Euroopat ainult sellele redutseerima. Eurotsoon peab muutuma siseturu mootoriks, millised on meie eesmärgid, jätkusuutlik pangandussektori stabiliseerumine, eh, koordineerimise otsuste ellurakendamine, suurenev konkurentsivõime, majanduskasv, tööhõive ja investeeringud ning me ootame ettepanekuid selles osas, kuidas need otsused ellu rakendada ning ning kuidas me äh, nende suurendamisteni jõuame. millised on meetmed, me peame struktuurireformidega edasi minema, majanduskasvus, teadusuuringute val-, äh, hariduses, teadusuuringute valdkonnas tuleb investeeringuid teha, äh, meil on äh, ka äh, siseturuga vaja tegeleda äh,, tõkked tuleb eemaldada äh,, eelarvetega tuleb tegeleda tulevikku suunatult äh,, me peame Pangandusliidu ellu rakendama äh,, me peame Euroopa majandusjuhtimise äh, poolaastale hambad andma, jõu andma äh,, me äh, peame selle koja otsused tõesti ellu rakendama, mis Eurotsooni puudutab, mis puudutab legitimiseerimist, kontrolli eh, ja sotsiaalsetest eh, põhiõigustest kinnipidamist puudutab, me peame eh, ühenduse õiguse reeglidest kinni pidama ja me peame finantstehingu maksu kurbmängu lõpetama, sellega tegelema, nõukogu peab need asjad ellu rakendama ja parlamendipoolne ettepanek on laual selleks proua Peres. aitäh, härra see president, maailm on liikumises Euroopa, samas on langemas deflatsiooni, majanduskasvu ei ole ja me ei liigu kuskile keskpank on omapoolsed äh, sammud teinud, härra Draghi, keda me oleksime soovinud täna siin äh, näha, äh, rääkis Jackson Hallis oma kõnes sellest, kuidas me peaksime ülemaailmset nõudlust ära kasutama, mida vastame meie Teie ütlete, et meil on vaja veelgi enam struktuuriferme, reforme need äh, struktuurireformid peavad siiski laskma inimkapitali säilitada Euroopa kontinendil, kuidas äh, me siis läheme sinna euroala tippkohtumile, vaatame neid OECD arve, mis praegu Euroopa majandust iseloomustavad, kuidas me saame toetada sisenõudlust Euroopa Liidus, mi-, milli-, millal lõpuks see kolmesaja miljardi euro abiplaan käivitatakse, et Euroopast äh, Äh, Euroopas muudetaks töökohtade loomine ning lootuse taastekitamine uuesti prioriteediks. Sí, gracias. Eh, poco antes... aitäh, härra as-, asepresident. veel eh, enne suve otsustas äh, Euroopa Liit lihtsalt istuda tegevusetult, äh, öeldi, et äh, nüüd on majanduslangus lõppenud, kuid tegelikult me näeme, et äh, olukord on vastupidine, OS-, OECD on majandusprogno-, prognoosi kärpinud, Euroopa majandus on kroonilise haiguse küüsi langenud äh, kärpemeetmete kulud on hiigelsuured, me näeme, et palgad on vähenenud ja majanduse taaselustamine on muutunud üha raskemaks ning olukord on letargiline, meil on vaja tõelist vitamiinisüsti, meil on vaja enam investeeringuid äh, ja ma ei räägi mitte lihtsalt investeerimisest, vaid äh, IMF, äh, OECD, äh, kõik nad on ühel häälel öelnud, et me peame vaatama nii pakkumise kui nõudluse poolele, meil on vaja ka nõudlust Euroopa Liidus selleks, et kasvu taastekitada, nii et meil on vaja investeeringuid, kuid teiselt poolt ka nõudlust majanduse kasvatamiseks äh, sest äh, muidu äh, suureneb nende inimeste äh, arv, kes allapoole majand-, vaesuspiiri elavad. aitäh, härra Guerrero. nüüd on vaba mikrofoni voor kätte jõudnud. meil on neliteist saadikut sõna soovinud, nii palju aega meil ei ole ja ma ajakitsendust arvesse võttes annan sõna kahele, mõnele esimesele sõnasoovijale ühe minuti kõneaega ja püüan siis õiglaselt jaotada selle kõneaja erinevate fraktsioonide esindajate vahel. Señor presidente, yo creo que es de justicia dar la bienvenida a las medidas que anunció el ma arvan, et me peaksime tervitama neid ettepanekuid. Euroopa Keskpank ei lahenda neid suuri probleeme, mis Euroopa ees seisavad. Euroopa Keskpank tegeleb praegu just õigete vastuste väljapakkumisega selleks, et töökohti juurde tekitada. Hispaania on hea näide näide riigist, mis püüab äh, reforme läbi äh, viia ja meil on ka kõige kerge, kõige kõrgem majanduskasv, loome kõige enam töökohti, kuid sellest ei piisa. Need kõik, need sõnad on kõik õiged, mida me siin äh, lausume, kuid me peame seda kõike ka tegema, meil on vaja reforme äh, kuid on vaja ka konkreetset tegevuskava ja loodan, et seekord need plaanid, mida me tavaliselt lihtsalt välja kuulutame, et nüüd need plaanid ka ellu jõustuvad. ellurakendamine on siin võtmesõna, ütles härra Salba. härra Bayet, palun si,. Euh, aitäh, härra asepresident äh,, härra volinik, me näeme, et äh, nüüd on äh, meil Euroopas deflatsioonioht äh, ning majanduskasvu languse oht. et väga tähtsad äh, on äh, siin avaliku sektori investeeringud. Te rääkisite investeeringute programmist kolmesaja miljardi euro ulatuses see peaks kindlasti olema euroala tippkohtumise päevakavas ühe, ühtedeks põhiküsimusteks, selleks et vaadata, vastata riikide ootustele, et me saaksime majanduskasvu toetada, sest äh, kui me vaatame neid äh, arve, mis Eurostat äh, on meile esitanud, need tegelikult ei lange kokku tegelikkusega liikmesriikides ja selline olukord on selgelt eksitav. härra Sarbati. lugupeetud president, lugupeetud volinik, ma olen pettunud teie poolt öeldust. see, mida te rääkisite, on midagi, mida ma olen juba viis viimast aastat kuulnud ning ma olen üsna veendunud, et ma kuulen seda ka viie aasta pärast. meil ei ole edusamme olnud ja mul on jäänud mulje, et komisjon on pime selles suhtes, mis puudutab reaalsust Äh, härra Barroso on öelnud, et olukord on parem kui aastal kaks tuhat kümme, hoopis äh, vastupidi äh, on olukord, konkurentsivõime ei ole suurenenud, tööpuudus on suurenenud, meie föderaalkantsler on analüüsinud Äh, äh, seda olukorda, aga äh, no üks Nobeli preemia laureaat andis hävitava hinnangu sellele ja meie kantsler ei öelnud, et meil on vaja teatud programme, riigid peavad lõppude lõpuks tegema seda, mis vastab riiklikele huvidele ja kõnelejad katkestatakse. Te ületasite oma kõneaja. kõneleja katkestati. Senora Bilbao. Gracias, presidente. proua Bilbao. Es que vamos tomando en cada cumbre avalan. Need äh, meetmed, mida võetakse, milles suhtes otsustatakse tippkohtumistel äh, Need ühelt poolt äh, puudutavad siis neid äh, ülemaailmseid väljakutseid äh, ja neid iseloomustab tihtipeale ühtse majanduse juhtimise puudumine, ühtne majanduse juhtimise puudumine meil on valik, kas tulla välja millegi uuenduslikuga või minna minevikulahenduste juurde tagasi. me leiame, et siiski peaks olema kõikides sektorites Euroopa Euroopas äh, kõikides majandussektorites lisaväärtus äh, ja me peame tegutsema koordineeritud viisil. kõik äh, muu on justkui ähm, äh, ebatähtis tulevärk, mis sinna juurde kuulub. miks me investeeringuid praegu piisavalt ei soodusta, muidu ei ole meil võimalik kriisist välja tulla? Senora Ferreira, perdon. proua Ferreira. noh, senor Ferreira. mis siis ah.? no está. señor urtasun. sí señor katainen. härra urtasun. tras los desastrosos datos económicos de este verano. aitäh, meil on äh, praegu täiesti katastroofilised äh, numbrid meie ees ja teie muudkui aga räägite struktuurireformidest ja kärpemeetmetest äh, me liigume üha kiiremini ja kiiremini koristiku serva poole, härra Katainen. Te rääkisite ähm, ääre poolsetest riikidest, Portugalist ja Kriidist, ma arvan, et samamoodi me peaksime suhtuma ka äh, Prantsusmaa või Itaalia äh, suhtes. see on selline kasiino äh, tüüpi majandus, mida me praegu äh, praegu äh, toetame, et äh, kõik likviidsus läheb edasi spek-, spekulaatoritele, spekulantidele. miks äh, me, miks te tekitate siin lisakannatusi ja ei tegele oma päris tööga, on minu küsimus. jälle on meil tegemist ühe uduse tippkohtumisega, te peate oma vigu tunnistama ning muutused esile kutsuma. nüüd palun, proua Ferreira. härra Ferreira, aitäh, härra asepresident, valimised on möödas. eurokriis eh, räägitakse olevat samuti möödas, kuid tegelikult on olud eh, hoopiski halvenemas me võime jätkata vanamoodi, see on üheks äh, valikuks, äh, seda soovib äh, komisjon ja enamik ka parlamendis, kuid me võime edasi liikuda ka tõelise arutelu juurde, milline peaks olema keskpanga roll, kuidas anda liikmesriikidele otsustusõigus nende enda majanduse üle ning, ning, ning nende enda valuutad uuesti nende käsutusse kui me seda ei tee, siis äh, euroala riigid äh, lihtsalt stagneeruvad, ei suuda kriisist välja tulla, me peame äh, väl-, välja töötama Majandus- ja Rahaliidu jaoks korralikud lahendused, meil on vaja, meil on siiani olnud tegemist stabiilsuspaktiga, kuid see tähendab lihtsalt seda, et otsustusõigus on riikidest eemale liikunud härra Kerits me kõik äh, hoolime majanduskasvust, see on meie kõigile kesk, meile kõigile keskse tähtsusega, ükskõik, kas me usume et Euroopa Liit ja euro ühisraha on õigustatud, ükskõik siis, kas me leiame, et Euroopa Liit on midagi, mis on inimestele kasuks või siis äh, vastupidi, nii nagu mina seda arvan kõige paremaks lahenduseks on Euroopa rahvaste ahelatest vabastamine, kõigest sellest vaba, vabastamine, mis neid praegu kinni hoiavad, liiga palju makse, liiga palju asjaajamist, me peame inimeste ettevõtlusse vaimu vabastama, et nad saaksid vaesusest ennast välja võidelda, et nad äh, saaksid enda otsustavust äh, ning loovust kasutada ma tahaksin kõigi poole pöörduda, eriti komisjoni poole pöörduda, mõelge nende üllaste mõistete peale, kasutagem enda loovust selleks, et sellest kriisist välja tulla. aitäh, nüüd äh, komisjoni nimel härra Katainen. härra asepresident, lugupeetud parlamendiliikmed, äh, ma ma tahaksin siin pidada põhjalikku debatti parlamendiliikmetega, kuid ma pean äh, lennule kiirustama. härra Pals äh, rääkis reformidest selleks, et äh, kasvupotentsiaali kasvatada me näeme, et tegelikult kasvupotentsiaal on praegu tõepoolest madalseisus ja seetõttu on meil reforme ka vaja, see muidugi sõltub äh, riikidest, igal riigil pole vaja just neid samu reforme, see kõik sõltub äh, konkreetsetest oludest. väga lihtne on äh, proua Rodriguez'ega nõustuda, kui te ütlete, et me peame rõhku seadma Euroopa sotsiaalmudelile Te äh, rääkisite ka reformide vajadusest selleks, et innovatsiooni tugevdada, see on midagi, mis on tõepoolest väga oluline. on mitmeid viise äh, innovatsiooni rahastamiseks erinevates liikmesriikides, me võime parimaid praktikaid äh, üle võtta ja see on midagi, mis aitab Euroopat uuendada ja reform aitab meil edasi liikuda Euroopal on mitmeid tugevusi, kuid äh, on ka teatud nõrkusi ja mina isiklikult äh, leian, et äh, arengu ning uurimis, uurimistegevus ja teadustegevus aitab meil edasi liikuda. nii et tegemist ei ole ainult küsimusega rahast, vaid ka sellest, kuidas riigi vahendeid paremini kasutada ka paremini kasutada Euroopa Investeeringute Panka. härra Luke, te ütlesite, et kui me saame, kui me soovime investeeringuid, siis ei ole mõtet konsolideerida riikide rahandust ja eelarveid. investeeringud tähendavad nõudlust, eeldavad nõudlust, usaldust ja seetõttu me peame kombineerima näiteks tervishoiusüsteeme, tervishoiusüsteemi reforme ja konsolideerimist selleks, et usaldust taastada ja meil on vaja ka ühtset Euroopa jõupingutust. uus komisjon või uus äh, komis-, volinikukandidaadid praegu püüavad äh, sellega tegeleda. ja loodan, et meil on võimalik ähm, enam äh, just investeeringutele ning majanduskasvule keskenduda. aitäh, nüüd annaksin sõna äh, nõukogu eesistujale. aitäh, proua president, äh, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tänan selle võimaluse eest äh, mis, mille ma olen saanud eesistujana kuulata ära nii palju erinevaid arvamusi selle teema kohta. ja need sõnavõtud läksid konkreetsest teemast palju kaugemale, sest me ju pidime rääkima järgmisel kuul toimuvast euroala tippkohtumisest me ei saa sellele lisada rohkem, kui ma juba oma avasõnavõtus ütlesin, välja arvatud äh, see konkreetne liit. me saame rohkem ütelda siis, kui äh, see äh, tippkohtumine to-, avalikustatakse, see kuupäev, aga kindlasti me hakkame sellest rääkima järgneva kuu täiskogul mis aga puudutab neid teemasid, äh, mis olid äh, väga laiaulatuslikult, rääkisite majanduskasvust, töökohtadest, investeeringutest, siis ma kinnitan, et Itaalia eesistuja on pannud oma prioriteediks, kiireloomuliseks prioriteediks kõik need teemad, mida te siin mainisite, mida mainisid üksikud parlamendiliikmed ja fraktsioonid ja kokkuvõtteks tahan ütelda, et äh, ma äh, võtsin arvesse kõik teie soovitused, tähelepanekud, äh, kõik, mis tõstatusid äh, siinsest debatist ja ma annan endast kõik, et need soovitused antakse edasi äh, vastavatele isikutele, kes järgmist euroala tippkohtumist ette valmistavad, aitäh. Before... aitäh, nõukogu, enne kui ma arutelu lõpetan, annan sõna härra Tserinopolisele, kellel on äh, protseduuriline küsimus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 Äh, saadikud ei äh, ole, ei kuulu ju fraktsioonidesse ning seetõttu ei esinda ka neid äh, keegi iga fraktsioonilised kuuluvused saadik esindab iseennast, võtab iseenda nimel sõna ja seetõttu oleks pidanud andma sõna ka fraktsioonilise kuuluvuseta ähm, saadikutele. Um, aitäh, võtame arvesse. nüüd aga läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, Euroopa noorsooalgatuse väljatöötamine, nõukogu ja komisjoni avaldused. ma näen juba palju sõnasoove eh, vaba mikrofoni tarvis. ja palun eh, pidage kinni ka poole minuti ajapiirangust eh, sinise kaardi küsimuste esitamiseks